Good morning, colleagues, let's start. tere hommikust, kallid kolleegid, alustagem. veel kord tere hommikust. palun võtke teadmiseks, et pärastlõunane töö on meil kella kahest poole kuueni tühistatud ja kui midagi kellelgi selle vastu ei ole, siis kinnitame ka päevakorra ei ole keegi vastu. et tõlke on meil olemas kõikidesse keeltesse peale soome, läti, leedu ja iiri keele. ja koordinaatorite soovituste kinnitamine vastavalt artiklile kaks, üks, neli. nüüd vastavalt sellele artiklile Äh, vaadake ka tagasiside märgukirja kohtumisest, mis meil oli kahekümne esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend. Te leiate äh, selle kohtumise dokumentidest selle tagasiside märgukirja ja nüüd äh, raportööride ametisse nimetamine Andrei Kovarik Renew fraktsioonist on määratud raportööriks mm, aruande osas, mida me teeme nõukogu otsuse ettepaneku kohta ja see puudutab Euroopa Liidu ja Valgevene vahelist viisarežiimi lihtsustamise kokkulepet ja teine arvamuse koostajaks libe eh, see on määratud Laurent Vintse Rahvaparteist ja see puudutab eh, raportit meie tulevaste suhete kohta Ühendkuningriigiga. see on arvamus Ahveti ja Inta raporti juurde ja dokument on kakskümmend kakskümmend murd kakskümmend kakskümmend kolm. kas koordinaatorite otsused ja soovitused vastavalt artikli kaks, üks, neli pälvivad heakskiitu, kellelgi vastu midagi ei ole? hästi, ja siis läheme edasi päevakorra kolmanda punkti juurde. see on kirjalik vastus küsimusele E null null kaks viis viisteist murd üheksateist komisjonile, mis tuli Kornelia Ernstilt kuue fraktsioonist ja puudutab Euroopa rändekontrolli Marokos. ja esimene päevakorrapunkt ongi kirjalik vastus Euroopa Komisjonilt rändekontrolli kohta Marokos proua Ernst esitas selle küsimuse kohe fraktsioonilt juba teisel augustil kaks tuhat üheksateist, aga paraku ei ole me saanud kuuenädalase tähtaja jooksul kirjalikku vastust. aga me, nii näeb ette artikkel üks, kolm, kaheksa, lõige kolm ja kuna meil ei ole kirjalikku vastust, siis koordinaatorid otsustasid selle küsimuse võtta libekomisjoni tänasesse päevakorda ja kutsusime komisjoni siia, et ta jagaks informatsiooni suuliselt. ja nüüd saab sõna proua Davinia Wood, kes on siseasjade peadirektoraadi üksuse juht. Ehm, see on üksus, mis tegeleb rahvusvahelise strateegia küsimustega, strateegia üldasjade direktoraadis ja kõigepealt saab sõna proua Ernst, kes küsimuse esitas, millele ta palus kirjalikku vastust vabandust, ei, siiski, kõigepealt annan sõna komisjonile. kes komisjoni nimel sõna soovib, palun? ma tänan, lugupeetud saadikud, kõigepealt lubage, et ma vabandan komisjoni nimel selle eest, et on viibinud meie vastus sellele tähtsale ja delikaatsele küsimusele ma kinnitan teile, et president von der Leyen palus, et kõik kolleegiumi liikmed väga tähelepanelikult suhtuksid äh, vastustele, mis saadetakse Euroopa Parlamendi saadikutele, kui nad on esitanud kirjalikke küsimusi ja nüüd oleme me menetluse komisjonis käivitanud ja õige pea vastame ka kirjalikult. aga ma võin juba praegu anda teile natuke aimu sellest vastusest Euroopa Liit on toetanud Marokot Maroko riiklikku strateegiat rände ja varjupaiga teemade kohta pärast seda, kui see võeti vastu aastal kaks tuhat neliteist. meil on terve rida projekte ja need moodustada kolmsada nelikümmend kaks miljonit eurot. küsimused, mis on hõlmatud, kõigepealt rändajate kaitse parandamine, juurdepääs muuhulgas ka õigusabile, rändepoliitika tugevdamine nii kesksel kui ka kohalikul tasandil, lõunapoolsete riikide dialoogi süvendamine rände vallas, rände parem haldamine, sealhulgas ka piirikaitse ja migrantidega smugeldamise vastu, inimkaubanduse vastu peetav võitlus ja sada nelikümmend miljonit eurot, mis me nägime ette aastal kaks tuhat kaheksateist ja aastal kaks tuhat üheksateist on neli miljonit veel liitunud. me oleme suunanud selle raha programmidele, mis peavad Maroko riiklikku strateegiat rände ja varjupaiga teemadega tugevdama ja toetama ja eriti kaks projekti, mis liikmesriikide asutuste poolt on rakendatud ja milles osalevad ka rahvusvahelised organisatsioonid, nimelt koolitus ja seadmed piirikaitsejõududele. mis puudutab seadmeid, siis tähelepanu keskmes on ennekõike sõidukid, aga ka kiirabiautod ja eh, muud sõiduvahendid. aga ka telekommunikaat-, korruptsioon alustele, nii IT ja ka kriminalistikaseadmed. mitmesugused projektid peavad suurendama Euroopa Liidu koostööd Marokoga ja tahame partnerlussuhteid ja dialoogi pidada erinevates valdkondades, mis seonduvad rände ja julgeolekuga arutelud jätkuvad Maroko võimudega selle üle, kuidas süvendada meievahelist koostööd ja rohkem äh, rändega tegelemine, see on üks osa meie strateegilisest partnerlusest. Euroopa Liidu ja Maroko võimud vaatavad, kas on võimalik edasi arendada koostööd vastavate Euroopa Liidu ametitega ja siin ma viitaks Frontexile ja Europolile. ja komisjon tahab äh, kogu valitsust hõlmavat lähenemisviisi kohaldada, kui suhted äh, kolmandate riikidega on kõneks ja see hõlmab nii kaubandust kui arenguabi kui ka viisapoliitikaid, väga erinevaid valdkondi, tagasivõtt, äh, vabatahtlik tagasiminek, partnerlussuhted, millest mõlemad osapooled võidavad. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа. Suur tänu komisjoni esindajale ja nüüd ma annan sõna proua Ernstile, kes selle küsimuse esitas, millele ta palus kirjalikku vastust ja saavad sõna ka teised saadikud, kui nad soovivad, aga arvestades, et aega on meil piiratud hulgal ainult, siis piirduge maksimaalselt kahe minutiga. palun, proua Ernst. ja, jah, nii palju mul vaja ei olegi hea meelega tahaks teilt kuulda, eh, kuidas kasutatakse Euroopa Liidu vahendeid selleks, et tarasid piirile rajada ja mitmesugused kinnipidamisasutused mm, ja kas siin kasutatakse Hispaania rahalisi vahendeid ja Euroopa Liidu rahalisi vahendeid koos selle? ja kas tõesti selliste tarade eh, rahastamiseks me anname raha ja kuidas seda kasutatakse. ja nüüd, äh, mida nüüd Euroopa Liit Marokolt vastutasuks äh, soovib? millised läbirääkimised praegu käimas on või tulemas on? Äh, ja kus arutatakse Maroko vastutasu kas inimesed nüüd pannakse kinni või mis hakkab toimuma ja palun rääkige meile ka sellest lähemalt, ähm, et millal me saame kirjaliku vastuse. tähtis on, et me saaksime teilt kirjaliku vastuse. suur tänu, proua Ernst, proua Spurek. suur tänu. minul on küsimus, mis puudutab inimõiguste kaitset seoses Euroopa Liidu rahaliste vahenditega kaks tuhat üheksateist Maroko inimõiguste organisatsioon ütles, et kolmsada nelikümmend rikkumist pandi toime Maroko ametivõimude poolt, kus rikuti ehm, inimõigusi ja seda eriti vastuvõtulaagrites. ja ehm, mis puudutab Äh, dokumente kontrollimist, nende pikaajalist kinnipidamist. Äh, migrante hoiti käeraudades äh, või olid kinni seotud nööriga ja neid toimetati teistesse piirkondadesse ja nad pidid kilomeetreid jalgsi käima, enne kui nad jõudsid kohale. ja kuna Euroopa Liidu eelarvest toetatakse rändealast tegevust Marokos. tahaks teada, kas komisjon ka vaatab, kuidas koheldakse eh, välismaalasi ka seal ja kas Maroko võimud peavad kinni inimõiguste järgidest? ma tänan, kas on veel kolleege, kes sõna soovivad? ei ole. Eh, sellisel juhul ma võtan ise sõna. Need küsimused Eh, mis tulid proua Ernstilt Euroopa Komisjonil, on ülimalt aktuaalsed ja libekomisjoni liikmed väärivad vastust nendele küsimustele ja eriti kasulik oleks teada, kuidas meie raha seal kasutatakse. ja tahan juhtida tähelepanu sellele, et eh, meil on koostöö Türgiga Barkanil ja samavõrra tähtis on ka koostöö Markaga, kui kõneks, Marokoga, kui kõneks on äh, illegaalse rände ohjeldamine Aafrikast Euroopasse. ja ma arvan, et tuleb tunnustada selle riigi jõupingutusi. aastal kaks tuhat üheksateist Maroko hoidis ära seitsekümmend neli tuhat katset illegaalselt tulla üle piiri Hispaaniasse. see on kuuskümmend protsenti vähem, kui me võrdleme seda varasema ajaga ja Maroko möödunud aastal üheksateist tuhat viissada inimest päästis merel. rahvapartei toetab äh, seda, et aktiivsemalt toetataks kolmandaid riike, kui nad üritavad ohjata illegaalset rännet ja tähtis on märkida ka seda, et eh, tagasivõtt eh, nende varjupaigataotlejate puhul, kelle taotlused on tagasi lükatud, on samuti eh, väga oluline. tulemuseks on rändesurve vähenemine. Mm, tähtis on, et tagasiminek oleks meie prioriteet kui tegemist on varjupaigataotlejatega, kelle taotlusi ei rahuldatud. meil on vaja kolmandatele riikidele luua ka stiimuleid, aga stiimulid peavad olema seotud tingimustega ja kohustustega tagasivõtu ja tagasisaatmise vallas ja perioodiliselt tuleb ka olukord üle vaadata, kuidas koostöö on sujunud ja ka uusi stiimuleid on vaja luua vajadusel või negatiivselt äh, märguandeid anda, aga nüüd saab sõna komisjon vastuseks. suur tänu, suur tänu, lugupeetud saadikud, nende tähtsate küsimuste eest. ma räägin teile pisut äh, taustast meie suhetes Marokoga rändevallas jah, juba pikaajalised on need suhted. liikuvuspartnerluse me kirjalt kirjutasime alla Marokoga aastal kaks tuhat kolmteist ja seal on kirjas raamistik meie koostööks selles valdkonnas. see raamistik hiljuti äh, kinnitati üle ühisavalduses, kui toimus Euroopa Liidu Maroko Assotsiatsiooni nõukogu juunikuus möödunud aastal ja Euroopa Liidu toetus Marokole nende programmide kaudu, millest ma rääkisin, on üks osa sellest äh, üldisest dialoogist ja nii tuleb seda ka näha. partnerlussuhete raamistik Euroopa Liidu ja Maroko vahel on meil. koostöö rände vallas hõlmab erinevaid valdkondi, sealhulgas illegaalset sisserännat smugeldamise vastane võitlus, inimkaubanduse vastane võitlus, e, nende kaitsed, kes on Maroko pinnal. samuti tõstame teadlikkust sellest, kuivõrd ohtlik on ehm, rändele asumine. seegi on e, tähtis osa meie partnerlussuhetest kolmandate riikidega, sealhulgas Marokoga nüüd meie hiljutiselt käivitatud suhted jälle Marokoga, taaskäivitatud suhted Marokoga, on näinud ette seda, et me arutame erinevaid teemasid, sealhulgas ka tagasivõtualast koostööd. see on üks osa meie mõttevahetusest koos aruteluga viisarežiimi lihtsustamise üle nii et see illegaalne ränne piiride kaitse, inimeste kaitse, inimsmugeldamisele vastu astumine, inimkaubanduse vastu võitlemine, legaalne ränne ja tagasivõtt. kõigest sellest me räägime Marokoga ja e, agentuurid justiits- ja siseasjade valdkonnas on ka kaasatud e, ja toetavad meid selles koostööraamistikus kinnitan teile üle, et Euroopa Liidu rahastamisest eh, midagi ei lähe tarade rajamisele. ja lõpetuseks veel kord, komisjon on väga pühendunud sellele, et õige pea juba saadab teile ka kirjaliku vastuse kõik need teemad, mis te tõstatasite ja mis puudutavad meie partnerlussuhteid kolmandate riikidega, on midagi, millesse me suhtume täie tõsidusega ja me mõistame, kuivõrd tähtsat rolli parlament etendab ja parlament peab olema kogu aeg informeeritud ja peab saama ka vastuse sellele kirjalikule küsimusele, aitäh. suur tänu, proua Sippel, palun. The... suur tänu, ma jäin pisut hiljaks. ma tahan tänada komisjoni eh, nende vastuste eest, mis me praegu saime ja ma olen täiesti päri sellega, et ränne ja varjupaiga teema on palju laiapõhjalisem, kui et puudutab ainult Euroopa Liitu. paljud riigid peavad nende teemadega tegelema, võtavad vastu pagulasi ja sellepärast on koostöö ülioluline. aga tuleb ka öelda, et et küsimus on selles, et mis laadi koostöö meil on. komisjon viitas siin erinevatele aspektidele, aga mida me ei saa aktsepteerida, on see, et ainus koostöö põhjus lõppkokkuvõttes äh, on eesmärgiga ära hoida illegaalne sisseränne Euroopa Liitu sellest ei piisa, meil on vaja hea seista selle eest, et inimestel, kes peavad pagema kodust, saavad ka uued võimalused eluga edasi liikuda ja kui me tahame ära hoida illegaalse rände, siis peame ka vastama küsimusele, et kuidas anda legaalne võimalus inimestele legaalselt tulla Euroopa Liitu, kui nad peavad pagema kodust. praegu sellist võimalust neil ei ole. kui ollakse pagulane ja ollakse sunnitud lahkuma koduriigist, siis kuidas edasi, ka sellele küsimusele tuleb vastus anda ja tähtis on anda positiivseid signaale täna hommikul jälle kohalike kogukondade esindajad, vähemasti Saksamaal, järjekordselt ütlesid, et nad on valmis oma kodukohta võtma vastu pagulasi ja loodetavasti teisedki teevad seda ja on valmis pakkuma eluaset kod- migrantidele ja pagulastele suur tänu, proua Sippel. Thank you, thank you very much for this uh,, this. suur tänu nende küsimuste eest. kaks märkust. Eh, komisjon tõepoolest usub kindlalt sellesse ja tugineb sellele oma tegevuses, et tuleb anda peavarju nendele, kes sõdade tagakiusamise eest põgenevad. see on meie esmane eesmärk ja tähtsaim eesmärk ja Euroopa Liidul on viimastel aastatel õnnestunud sellest lähtuda, arvestades konflikte meie lähinaabrite territooriumil. lugupeetud saadik rääkis siin ühest teemast, millest tahaks kinni võtta, et kaks miljonit legaalselt elavat marokolast on meil Euroopa Liidus. ja Euroopa Komisjon vaatab ka, kuidas üheskoos liikmesriikidega eh, käivitada sihipäraseid projekte tööjõurändeks, mis oleks seaduspärane ja kolmandate riikide kodanike vastuvõtuks. terve rida pilootprojekte on meil käivitunud ka Marokoga siin see on meie koostöö üks aspekt, mis kuulub ka selle ulatusliku lähenemisviisi raamistikku, mille kaudu me partnerlussuhteid arendame kolmandate riikidega, sealhulgas ka Marokoga. aitäh suur tänu, ma ei näe, et keegi rohkem sõna sooviks, minulgi ei ole soovi midagi lisada, nii et läheme edasi neljanda punkti juurde. kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on libe komisjoni lähetuse raport EU-Liisa ametisse toimus kahekümne üheksandal, kolmekümnendal oktoobril kaks tuhat üheksateist. ja nagu teate, alates aastast kaks tuhat kuusteist mil toimus eelmine lähetus, on viidud sisse palju muutusi, mis puudutab EU-Liisa juhtimist. esiteks uus äh, läbivaadatud määrus on jõustunud. ja teiseks on loodud palju uusi süsteeme ning vanu on äh, uuendatud ja läbi vaadatud selles kontekstis oli see visiit hea võimalus saada ülevaade sellest, kuidas läbivaadatud mandaati on rakendatud ja tutvuda töökavaga ning saada samuti infot erinevate süsteemide kohta, mida amet haldab. kaks libe liiget osalesid, proua Sabrina Pinedoli ja mina ise kõigepealt arvestades seda, et me peaksime esitama lähetuse raporti, proua Pinetooli ei saanud paraku tänasele koosolekule tulla, nii et teen oma ettekande ja siis annan liikmetele sõna, kui keegi soovib sõna. paar sõna ameti kohta. see niisiis asutati oktoobris kaks tuhat üksteist määrusega kümme seitsekümmend seitse aastast kaks tuhat üksteist. EULISA eesmärk on olla toeks Euroopa Liidu poliitikate rakendamisele justiits- ja siseasjade vallas läbi suuremahuliste IT-süsteemide. novembris kaks tuhat kaheksateist tugevdati ameti mandaati, oli uus määrus kaks tuhat kaheksateist, seitseteist kakskümmend kuus. lähetus EU-Liisasse toimus vastavalt reeglitele, mis võimaldavad kolmel liikmel ametit külastada, kui tegemist on ametiga, mille tegevus on meie komisjoni päge-, pädevusvaldkonnas ig-, ig-, iga kahe aasta tagant, see oli kolmas külastus pärast äh, EU lisategevuse algust aastast kaks tuhat kaksteist ja esimene külastus pärast tema mandaadi laiendamist aasta kaks tuhat kaheksateist lõpul. lähetuse ülesanne oli uurida, kuidas siis äh, ajaga austatud määrust rakendatakse, kuidas äh, toimib töö siis kahe osas, kuidas VIS-i osas, Eurodaki, ETIAS-e, EKRE-se osas arutasime ka tulevasi, tulevasi väljakutseid, kõiki teemasid, mis on seotud iga-aastase töökava ellurakendamise, strateegiliste prioriteetide, halduse ja ameti eelarvega. teisel päeval tutvusime ka suuremahuliste IT-süsteemidega, mida amet haldab ja mida haldavad Eesti ameti, ametus, ametiasutused. külastasime Sireeni kõiki süsteeme, Tallinna lennujaama samuti selleks, et näha kuidas siis kaks äh, toimib ja samuti viis äh, piiripunktis. ka siseriikliku süsteemiga, sisenemis-väljumissüsteemiga tutvusime, kuidas see Eestis äh, toimib. ja võime sellest järeldada, et IT-süsteeme hallatakse hästi, uute süsteemide kasutuselevõtt on samuti hästi edasi liikunud ja amet on kindlasti etendanud oma rolli tagamaks süsteemide tõhusust, nii et võime öelda, et äh, erialased standardid on kõrged, rakendatakse regulatiivset raamistikku ja kindlasti rõhutame seda, kui strateegiliselt tähtsad on suuremahulised IT-süsteemid, mida haldab EU-LISA. me tervitame äh, ametipädevuse kasvu tänu temale, tema heale mainele ka viimastel aastatel. ja on ka tulevikuprojekte, mida võib ametile usaldada. ülesannete arvu kasv aga ametile peaks loomulikult käima kaasas kasvavate inim- ja finantsressurssidega. tahaksime tervitada ka toetust ametile, mida on andnud Eesti valitsus ja, ja kutsume üles selle toetuse jätkumisele. nüüd aga annan sõna kolleegidele, kes sooviks kommenteerida seda teemat. ma ei näe sõnasoovijaid suur tänu, härra esimees. tuletaksin meelde, et libekomisjon, ütleb proua Keller, korraldab äh, lähetuse Strasbourgi keskusesse järgmisel nädalal äh, ühe delegatsiooni kontekstis. nii et äh, ma arvan, et peamaja külastamine ja nüüd siis Äh, tehnilise keskuse külastamine moodustab tegelikult terviku ja sa, annab ülevaate äh, olulistest projektidest erinevate andmebaaside pool, millest te rääkisite, härra esimees, kõik see, millega tegeleb EU-LISA. et me siis mõistame paremini ka liikumisi piiridel. suur tänu kas on veel sõnasoovijaid? kui sõnasoovijaid ei ole, siis teeme väikese vaheaja kuni kella kümneni ja kell kümme alustame järgmise päevakorrapunkti arutelu. Okay, let's start. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Колегите, järgmine päevakorrapunkt ühine arutelu teemal Euroopa prokuratuuri loomine. me arutame seda ühiselt koos eelarve kontrolli komisjoniga ja tervitan siin proua Hoolmeierit, eelarve kontrolli komisjoni esinaist. nagu te teate, Euroopa prokuratuuri asutamine tugineb määrusel kaks tuhat seitseteist üheksateist kolmkümmend üheksa mis äh, tugineb tõhustatud koostööl, aasta, tugineb ka artikli kaheksakümmend kuus Euroopa Liidu toimimise lepingus tegeleb rikkumistega vastavalt direktiivile kaks tuhat seitseteist kolmteist seitsekümmend üks, mis puudutab pettuste vastast võitlust, võitlust Euroopa Liidu finantshuvide kaitse eest äh, kriminaalõiguse ülevõtmisel siseriiklikku õigusesse, see on tõhustatud koostööinstrument. hetkel kakskümmend kaks liikmesriiki osalevad, mul on suur heameel tervitada siin Euroopa Liidu peaprokuröri Laura Kadriorutov-Köövesit, annan teile kohe sõna. tere hommikust, aitäh, härra esimees ja tänan võimaluse eest olla täna siia kutsutud novembrikuus, kui ma alustasin tööd minu esimene küsimus oli, millised saavad olema meie ressursid ja milliseid ressursse meil on vaja selleks, et Euroopa prokuratuur võiks hakata tööle kaks tuhat kakskümmend lõpus. minu esimene lii-, kiri oli suunatud liikmesriikidele ja palusin neil esitada andmeid, mis võimaldaks meil hinnata, milline või saab olema tõenäoline töökoormus Euroopa prokuratuuril esimesel tööaastal. kaks peamist parameetrit olid selleks, kui palju saab olema delegeeritud prokuröre, kes hakkavad töötama osalevates liikmesriikides ning teiseks, kui suur saab olema prokuratuuri töötajaskond Keskametis Luksemburgis. eelarvealane otsus ei ole sugugi ainult tehniline ülesanne eelarveekspertidele. parlament äh, langetab siin kaugeleulatuva poliitilise otsuse Te ei otsuta, otsusta mitte ainult eelarve küsimuste üle, vaid otsustate veelgi olulisema asja üle ilmselt, milleks on aluspõhimõtted, mille põhjal prokuratuur hakkab tööle. ja ma seletan teile, miks see nii on. tuginedes kogu informatsioonile, mille olin kogunud kokku eelmise aasta lõpuks ja arvestades iga-aastase eelarvemenetluse ajastust, pean esialgsete hin-, pean esitama esialgset hinnangut äh, aastateks kaks tuhat kakskümmend ja kakskümmend üks. olen pöördunud komisjoni poole väga lihtsa sõnumiga. isegi kui oodatavast töökoormusest meil veel täielikku informatsiooni ei ole kõikide liikmesriikide pealt, peame alustama siiski tööd. kui me tahame alustada aastal kaks tuhat kakskümmend, siis eelarveaastaks kaks tuhat kakskümmend tuleb taas avada. seda tuleb oluliselt suurendada ning aasta kaks tuhat kakskümmend üks eelarvet tuleb vastavalt korrigeerida. selles kontekstis seitsmeteistkümnendal veebruaril kohtun volinik Reindersiga. temaga oleme juba kohtunud mitu korda ja see oli kõik väga sõbralikus, südamlikus vaimus ja koos kohtun ka volinik Haaniga, keda kohtan esimest korda. üks on täiesti selge, minu esialgsed hinnangud näitavad, et õigusloomiline finantsraamistik, millele tugineb EPO määrus, on ajast täielikult maha jäänud. esialgselt eeldati, et Euroopa prokuratuur alustab ressurssidega, mis olid ette nähtud aastaks kaks tuhat kakskümmend ja saavutab täiskiiruse aastaks kaks tuhat kakskümmend kolm ja siis ole, sellel hetkel on prokuratuur suuteline äh, käitlema umbes tuhat uurimist, kuid see on esi, see esialgne hinnang on osutunud valeks. esiteks, Euroopa prokuratuur ei saa tegutseda kui regulatiivne amet, alustada nullist ja siis vähehaaval suurendada oma tegevust. Euroopa prokuratuur on prokuratuur. ta peab austama seaduslikkuse, kriminaalmenetluse põhimõtteid liikmesriikides ning nende inimeste põhiõigusi, kes on kaasatud kriminaalmenetlustesse. teiseks, prokuratuur peab parandama kaitsetaset, mis puudutab Euroopa Liidu finantshuvide kaitset, tema eesmärk on saavutada äh, piisav uurimistase kõikides liikmesriikides ja prokuratuuri tegevus ja võin kinnitada, et hetkel on väga olulisi erinevusi ja lahknevusi. kolmandaks, Euroopa prokuratuuri äh, kaasamine siseriiklikesse süsteemidesse ei tohi endaga kaasa tuua seda, et olemasolev kaitsetase Euroopa Liidu finantshuvide kaitse osas kahaneks. praktikas tähendab seda, see seda, et esimesel tegevusaastal peab prokuratuur olema suuteline hakka-, avama vähemalt kaks tuhat uut uurimist. prokuratuur uurib osa nendest ja edastab ülejäänu siseriiklikele prokuratuuridele. lisaks oma tegevuse esimesest päevast alates peab prokuratuur olema suuteline tegelema ka lahendamata asjadega, mis on tema pädevusvaldkonnas. väga konservatiivsete hinnangute kohaselt võin ma öelda, et Euroopa delegeeritud prokurörid peavad läbi vaatama vähemalt kolm tuhat juhtumit otsustamaks, et millistel juhtumitel äh, tuleb as-, äh, tuleb äh, tegeleda siis sellega siseriiklikult ja millisel juhtumil peab sellega tegelema Euroopa prokuratuur. peame tagama, et Euroopa prokuratuur saaks ka areneda selleks, et anda tõelist sisandvä-, lisandväärtust vastavalt talle seotud eesmärkidega. lugupeetud parlamendiliikmed, me ei saa seda kõike saavutada kahekümne kolmekümne kahe ja veerand Euroopa delegeeritud prokuröriga, kahekümne kahe Euroopa prokuröriga ja kahekümne üheksa töötajaga Keskametis, nagu see oli esi, nagu see on praegu ette nähtud. konkreetsemalt rääkides Euroopa delegeeritud prokuröridest, olen korduvalt kuulnud mõnedelt liikmesriikidelt ja üllatavamalt ka Euroopa komisjonilt, et äh, tundub, et on võimalik, kui isegi mitte eelistatav, eriti arvestades äh, eelarvealaseid piiranguid, et on võimalik äh, Euroopa prokuröri suutlikkust organiseerida selliselt, et see oleks vastavuses praeguste liikmesriikide töös olevate kohtuasjadega. kui mõnedes liikmesriikides praegused kohtuasjad ei eelda Euroopa delegeeritud prokuröri tööd, kas me peaksime siis osalise tööajaga te töötavate delegeeritud prokuröridega alustama tööd? lisaks olen olnud prokurör aastaid, aga ma ei tea, et kusagil maailmas oleks veerand ajaga töötavat prokuröri. kuidas osaajaga töötav delegeeritud prokurör üldse praktikas peaks toimima? PIFi asjaga tegeleda hommikul, siseriikliku asjaga pärastlõunal, kas nii? Äh, äh, katkestada töö kohtus PIFi juhtumi kuulamisel ja siis minna siseriikliku asja juurde. kui on kiireloomulised teised juhtumid, äh, mis siis saab? kui delegeeritud prokurör on parajasti kohtus, kes seab prioriteedid ja kui, mis on kõige olulisem, kuidas tagada sõltumatus? minu jaoks on täiesti selge, et kui me tahame teha tõsiseltvõetavalt oma tööd, kui me tahame näidata, et prokura-, Euroopa prokuratuuril on lisandväärtus juba esimesest päevast, kui me tahame tõeliselt sõltumatut Euroopa prokuratuuri, siis me peame alustama nii, et meil on täisajaga töötavad Euroopa delegeeritud prokurörid ainult. ja me, neid on vaja vähemalt kaks igas liikmesriigis, mis muide on vastavuses ka täielikult Euroopa prokuratuuri määrusega eelmise aasta detsembris, kui ma kõnelesin libekomisjoni ees, esitasin teile sama küsimuse ja olen seda küsinud ka justiitsministritelt, küsisin seda neilt seda sam-, sellel samal päeval. kas me tahame Euroopa prokuratuuri lihtsalt selleks, et me saaksime öelda, et meil see nüüd on, või me tahame, et Euroopa prokuratuur oleks tõhusalt toimiv institutsioon? ma olen teadlik huvitavatest äh, muudatusettepanekutest mis on eelarve täitmise kinnitamise menetluse kontekstis esitatud. kindlasti liiguvad nad õiges suunas ja mulle annab kindlust Euroopa Parlamendi toetus tõeliselt sõltumatule ja, ja tõhusalt toimivale Euroopa prokuratuurile. Te teate väga hästi, et EPPOL on sügav tähendus Euroopa kodanike jaoks. kui nad mõtlevad Euroopa prokuratuurile, mõtlevad nad siin esimest teravat tööriista, mis võimaldab kaitsta Euroopa Liidu õigusakte. olen alustanud äh, kõikide osalevate liikmesriikide külastamist ja siia ma olen, olen näinud tugevat toetust Euroopa eelarve tõsiseks järele läbivaatamiseks. ühine mõistmine on, et Euroopa prokuratuur tugevdab võitlust piiriülese kuritegevusega, parandab koostööd ja suurendab usaldust liikmesriikide vahel ma tahaksin, et Euroopa prokuratuuriks saaks tippkeskus, mis võimaldab konfiskeerida kriminaalseid varasid, ma tahan ka, et Euroopa prokuratuur muudaks olukorda võitluses piiriülese käibemaksupettusega. võib-olla olete lugenud, nagu ka mina, viimast äh, Kiili maailmamajanduse insti-, instituudi ma-, uuringut kus üritak-, üritatakse mõõta seda, kui suur on piiriülene käibemaksupettuste määr. see on kolmkümmend kuni kuuskümmend miljardit eurot igal aastal. ma arvan, et Euroopa prokuratuur peaks tõepoolest seda uurima ja, ja on EP, EPPO-sse investeerimine on seda väärt. tänan tähelepanu eest. Thank you, Miss Kioši, Miss Holmeier, you have the. suur tänu, proua Holmeier nüüd. suur tänu kolleeg Raadov, kõigepealt, eh, kõigepealt ma tahan teid tänada, proua Kövesi, selle innukuse eest, millega te tööle hakkasite ja millega te oma tööd teete, juba praegu olete seda tõendanud jah, see vastab sellele, mida parlament lootis teilt ja ootas teilt ja nüüd teie poolt öeldu juurde. juba pikka aega paljud kolleegid siin on rää-, kritiseerinud EPPO ülesehituse moodust, et tahetakse järgida Olafit Äh, ja teisi, aga me teame, et need teisedki asutused on alafinantseeritud ja nüüd selline alafinantseeritud EPO moodustada, see tundus ebaloogiline ja siin libes ja ka kontrollikomi-, eelarve kontrollikomisjonis ja eelarvekomisjonis me rääkisime kõigest sellest volinikuga ja saime kinnituse volinik Oettingerilt tollal, et tõesti on vaja EPO puhul mm, ka võib-olla eh, selline täiendav eelarve ette näha, paranduseelarve kaudu veel vahendeid suurendada. jah, lõppeks eh, näiteks viiendiku võrra on see ikkagi liiga vähe, kui võrreldes sellega, mida kõik ära tuleb teha. nii et äh, me üritame kolleegidega jõud ühendada, et tõesti te saaksite korralikult äh, personaliga varustatud ja need äh, poolajaga töötavad delegaatprokurörid, see tõesti ei lähe, ei kõlba mitte kuhugi. meil on see probleem juba Eurojustiga, et seal on sellised osaajaga töötajad. aga tõesti see osaline tööaeg, kõigepealt ülesannete jaotamine juba ja see, et me vähendame sedagi, mida me saame liikmesriikidelt, see ei kõlba kuhugi. ja see ei lähe kokku sellega, mida me tahame EPPO-ga saavutada, kui keegi ainult kolmandik või neljandik näiteks riigis tohib töötada, kuidas see siis välja näeb, kaks tundi hommikul äh, näiteks tegeleda käibemaksupettustega, see on täiesti arusaamatu ja vastuvõetamatu ja seda me peame kindlalt ütlema. ja EPPO ei peaks olema mingi amet, vaid selline iseseisev institutsioon ja ka eelarve peab seda kajastama nii et ma tänan teid nüüd südamest, et te siin viitasite ka käibemaksupettustega tegelemisele, millega te kavatsete tegeleda ja tolliteemadega. kui me vaatame neid summasid, mida me kaotame, need on kolmekohalised miljardid ja kaks kuni viis miljardit on see, mille üle me siin nüüd kaupleme, siis ausalt öeldes viib see mind lihtsalt meeleheitele ja habe ja gesagt Millionen, jah. ma ütlesin miljonid, miljonid, vabandust, eh, vabandust. see oli kõnevääratus. Need paar miljonit, millest me siin räägime ja me tahame miljardeid päästa eh, tahame mõttekalt organiseeritud kuritegevuse vastu võidelda. jah, kui me võrdleme riikidega, et mis instituut, mingi investeering maksma läheb ja mida see siis sisse toob, jah, igatahes kindlasti on äh, meil vaja teie eest võidelda, sest teil on seda vaja. ja nüüd ma arvan, et saavad sõna koordinaatorid, aga ma ei tea, kuidas teil on siin järjekord paika pandud, kas teil on ka mingi planeer, et kõigepealt libe ja siis kont koordinaatorid või kuidas see kavas teil siin oli? aitäh, Monika. annan libe ja konti koordinaatoritele sõna ja siis teistele liikmetele. kõigepealt kuulame libe koordinaatoreid ja seejärel kont koordinaatoreid ja ma paluksin kõigil piirduda kaheminutilise kõneajaga, sest väga paljud soovivad sõna. alustame proua Len-, härra Lenners. tere tulemast, suurepärane näha, et Euroopa prokurat-, prokuratuur äh, liigub selles suunas, et ta saaks oma tegevust alustada, suurepärane, mina esindan riiki, kus Hollandit, äh, kus ma algselt ei ühinenud EPPO-ga, mul on väga hea meel, et lõpuks me siiski otsustasime seda teha ja ootan väga äh, seda hetke, kus hakkate juhatama selle tööd reaalses tegevuses. Euroopa Parlament toetab täiesti sõltumatut ja tõhusat EPPO-d, me ei taha sellist, kus me ütleme, et jah, et tegime selle ära ei, me tahame EPO-t selleks, et ta tõepoolest teeks oma tööd praktikas. ja sest see, kuidas me raha kulutame, on väga tähtis selles kontekstis kodanike usaldus. kui on pettused, kui on väärkasutused, siis tuleb sellega tegeleda, minevikus oleme seda ka näinud. Äh, läbi siseriikliku tee selle, see ei tööta, mul on kaks küsimust. esiteks kui me vaatame juhtumite haldavuse ülesehitust, kuidas seda kavandatakse, seda tuleb ajakohastada. kas Eurojust ja EPPO vahel on ka mingeid äh, kontakte selleks, et äh, mõlemad sellest kasu saaksid? kuidas on see koostöö võimalik ja kuidas üldse näete Eurojusti ja EPPO koostööd tulevikus ja teiseks arutasime hiljuti parlamendis põllumajandustoetuste küsimust oli üsnagi suur skandaal. Euroopa Komisjon ütles põhimõtteliselt, et jah, seda tuleb uurida liikmesriikides, et ei ole üle-euroopalist lahendust, ei ole Euroopa Liidu pädevust. aga Euroopa prokuratuur võib-olla võiks sellega tegeleda, minu küsimus on, kuidas te kavatsete tegutseda selliste teemade puhul, kui me näeme, et äh, pettused, äh, näiteks põllumajandustoetuste väärkasutus on toimunud mõnedes liikmesriikides, milline võiks siin olla tulevikus Euroopa prokuratuuri roll ja soovin edu! aitäh, proua Sippel! suur tänu, suur tänu, proua Kõvesi tänase sõnavõtu eest, olen teiega igati nõus et võitlus pettustega ja finantshuvide kaitse on äärmiselt tähtis meie kodanikele ja kahel põhjusel. esiteks, me räägime siin maksumaksjate rahast ja teiseks, usaldus ametiasutuste vastu. kui me sellega Euroopas ei võitle, miks siis peaks Euroopa kodanikud äh, seadusi täitma? nii et teie töö on tõesti tähtis. mõned küsimused ja ma küll ei tea, kas te saate või tahate nendele praegu vastata. kui te rääkisite osaajaga töötavatest prokuröridest, see tundub tõesti naeruväärne. kas te võiksite selgitada äh, põhjusi, kas tõesti mõned liikmesriigid ei soovi tõepoolest vastavaid äh, juurdlusi läbi viia või on ka tõsi võib-olla, et paljudes meie liikmesriikides on süsteemid juba praegu ebapiisava toetusega. kas prokuröride puudus on äh, probleem? kas, kas liikmesriigid on andnud selge vastuse, miks nad räägivad osaajaga töötavatest prokuröridest? ja mis põhjus iganes äh, sellel ka ei oleks, nii see olla ei saa, sest see lihtsalt ei toimi. mul on ka küsimus äh, uurimiste kohta, nende arvu kohta. Äh, kui ma mõtlen paljudele korruptsiooni väärkasutusjuhtumitele, millega me oleme kursis ka Olafi puhul, kas te võiksite seletada, millisel alusel te ütlete, et saab tulema rohkem uurimisi, kui esialgselt äh, arvati? aitäh. proua Intvelt. aitäh. ja aitäh, proua peaprokurör tulemast. aitäh ausa sõnavõtu eest. väga tähtis on, et juba nii varajases staadiumis stardifaasis ütlete väga selgesti välja, mis on, mis toimub, millised on teie vajadused, mis on valesti, kolleegid. ma kuidagi näen siin mustrit. liikmesriikide sellist käitumist oleme näinud ka Frontexi puhul. jah, kui alguses öeldakse, jah, meil on väga vaja Frontexit ja siis lubadustest rääkides, siis äh, neid ei täideta. täpselt sama siin EPPO puhul võib-olla mina olen küüniline, aga tekib küsimus, et kas üldse ongi, võib-olla ongi mõned liikmesriigid, kes tahavad, et EPPO nurjuks. see on olnud meie mure algusest peale, et liikmesriigid lihtsalt äh, ei anna piisavat toetust. küsimus on ka selles, kas komisjon teeb piisavalt selleks, et teid toetada. Nemad teevad ju eelarvealased ettepanekud ja nemad peavad ka võitlema teie eest tahaksin ja see, mida proua Hoolmeier ütles, et, et me paneme EPPO eelarve teise, teise jao alla, oli huvitav. ma ei oska nende arvude üle otsustada, millest te räägite, aga jutt oli tuhandetest äh, uurimistest. kui see, see suutlikkuse probleem kiiresti ei lahene, mis siis nendest juhtumitest saab, nendest uurimistest? ja küsimus äh, meile endile, mida, kuidas meie saame mõjutada äh, liikmesriike? me võime sõbralikult kenasti küsida korra või kaks ja siis võib-olla kolmandal korral, kui endiselt midagi ei tehta, siis võib-olla peame karmimaid meetmeid kasutama, võib-olla eelarvestreik oleks vahend. sest nemad äh, tahavad ju raha mõned autoritaarsed äh, juhid ju väga hea meelega kasutavad Euroopa Liidu vahendeid oma režiimide toetamiseks. nii et võib-olla mõned päris karmid meetmed oleks mõeldavad. Äh, sest kui EPO äh, ei alusta tempokalt, siis see kõik lihtsalt nurjub. aitäh roheliste nimel. aitäh, räägin oma fraktsiooni libeliikmete nimel aitäh selle sõnavõtu eest. võin ainult öelda, et õigusriik äh, vajab ellu rakendamist ja toetamist, vastasel korral pole sellel mõtet. absoluutselt tuleb täita nõudmisi, kaasa arvatud äh, maksupettuste osas ja selleks meil on vaja äh, sihipäraseid kriminaalmenetlusi ja prokuratuuri tööd, kui kuriteod on aset leidnud. me ei saa nõustuda, et et äh, Euroopa prokuratuuril ei ole piisavalt töötajaid, piisavalt rahalisi vahendeid ja ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles Sofi Intvelt. me peame leidma vahendid, kuidas veenda liikmesriike, äh, tervet parlamenti. ja Euroopa Parlament on veendunud, et te olete suuteline seda, seda tähtsat tööd tegema. aitäh, idee. aitäh. väga hästi äh, saime ülevaate hetkeolukorrast, oma frak-, meie fraktsioon leiab, et on üleliigne teha isegi tegevusalaseid nõudmisi, sest meie leiame, et äh, selle pika protsessi tulemusena, mille, mille, mille abil loodi Euroopa prokuratuur, et sellega kaasneb täienev äh, suveräänsuse kao-, kadu liikmesriikidele kui me anname liiga suure pädevuse Euroopa prokuratuurile, mis ületavad liikmesriikide pädevuse, siis me sekkume eksklusiivsesse pädevusvaldkonda, mis on liikmesriikidel, milleks on kriminaalõigus. sellepärast hääl, hääldas, hääletasime vastu Euroopa prokuratuuri loomisele. ja täpsustan, et me loomulikult ei ole vastu sellele, et võideldakse korruptsiooniga, vastupidi. meie jaoks on loomulikult prioriteet võidelda kuritegevuse vastu, kaitsta Euroopa Liidu finantshuve, kuid tegemist on pädevusega, mis on alati kuulunud liikmesriikidele ja mis on lahutamatu suveräänsusest. seega ainult siseriiklikud ametiasutused tihedas koostöös omavahel peavad vahetama informatsiooni teiste asutustega, mis võitlevad kuritegevusega, nemad peavad olema ainsad, kes uurivad ja menetlevad neid kuritegusid prokurat-, Euroopa prokuratuur ei vasta lähimuspõhimõttele ning lisaks võtaks väga palju ressursse Euroopa Liidu eelarvest, need on avalikud vahendeid, mida tuleks pigem suunata teistele prioriteetidele, nagu näiteks toetada prokuratuure võitlus äh, noorte tööpuudusega või infrastruktuuriprojektid. lisaks neid muresid on väljendanud riigid, kes on sageli, kes on jäänud välja Euroopa prokuratuuri pädevusest Need näitavad, äh, et selles instrumendis on lünki ja see ka selgitab, miks me oleme olnud vastu. ka hetkel oleme näinud, millised on struktuursed puudujäägid Euroopa prokuratuuri puhul. see kõik on kindlasti äh, põhjustatud sellest, et äh, proku-, Euroopa prokuratuur ei ole hästi üles ehitatud kokkuvõttes liikmesriigid peavad andma majandusliku panuse selleks, et Euroopa prokuratuur võiks toimida, nagu te ütlesite. ja see äh, suurendab veelgi meie umbusku Euroopa prokuratuuri suhtes. Thank you, Mr. suur tänu, härra Prokotšiini. Buongiorno. tere hommikust, tänan peaprokurör prokuröri Kövesit täna siia tulemast. tänan teda ka selle avameelsuse eest. selline siirus on pigem haruldane eh, Euroopa institutsioonides. ei ole mingi saladus, et eh, meie fraktsioon on üles näidanud vastumeelsust Euroopa prokuratuuri loomise osas ja see vastasseis tuleneb sellest, et peame oluliseks lähimuspõhimõtet. teisest küljest, arvestades EPO määrust, mis on jõustunud ja kuna EPO on loomisel, siis on selge, et kindlasti saan ma siinkohal ainult soovida et see loodaks võimalikult äh, tõhusalt. ja seepärast ka muidugi soovin, et Euroopa prokuratuur saaks need vahendid, mida vajab äh, tegutsemiseks. vastasel korral ollakse lihtsalt äh, tühi koor ilma sisuta. minu küsimus on järgmine kui ma õigesti aru sain, siis aastal kaks tuhat kaheksateist president Juncker soovis, et äh, laiendataks Euroopa prokuratuuri pädevusvaldkonda ja et see laieneks ka terrorikuritegudele. küsimus on järgmine. arvestades neid raskusi, mis on hetkel Euroopa prokuratuuri ees, eelarve osas, Euroopa eelarve kontekstis kas tõesti äh, laiendada pädevust terrorismikuritegudele on äh, ehk utoopiline ja võib-olla peaks sellest loobuma. Thank you. For Gue. okei okay., Преминаваме към координаторите на КОНТ. ja läheme siis äh, edasi eelarve kontrolli komisjoni koordinaatorite juurde. härra Stsehovski. suur tänu meie Euroopa prokurörile mina tahaksin rääkida olukorrast liikmesriikides, teie uurimisest, teie neutraalsusest, sellepärast et pahatihti tekib olukord, kus eh, liikmesriikides on probleeme. mina käisin eelarve kontrolli komisjoni lähetusel Slovakkias eh, ning eh, tõdesime, et maffia mõjutab vägagi riigi asutusi ja ka prokuratuuri. ajakirjanike uurimine, Jan Kutšaki juhtum on üks suurepärastest näidetest, kui me vaatame kuidas siin on seotud omavahel luureorganid, prokuratuur, politsei ning kuidas sellesse kompotti on segatud ka Slovakkia peaminister. uskumatu, eks ole. kuidas saate teie tõestada oma sõltumatust ning näidata, et mõningates liikmesriikides mõjutatakse ka Euroopa juhtumite uurimist. me teame, et Euroopa vahenditega on olnud probleeme juba aastaid ja pole olnud edukaid uurimisi, sellepärast et lihtsalt keegi ei soovinud seda palju aastaid. alles pärast seda, kui ajakirjanik mõrvati, algatati uurimine tõesti väga tähtis küsimus, küsimus minu jaoks. tahaksin teada, mida teie tahate sellises olukorras ette võtta ning kuidas kavatsete oma meeskonnaga selle olukorra kontrolli alla saada. aitäh. proua Tšinitši, palun. suur tänu, esimees ja aitäh, Küveši, tulemast. tänan teid ka selle eest, et ähm, väga selgenägelikult ja läbipaistvalt rääkisite sellest, millised on Euroopa prokuratuuri tegevuse alustamise vajadused, finantsressursside vajadus, personali vajadus. minu arvates äh, tõesti väärib see toetust. minu kogemus, minu isiklik äh, perekogemus on seotud Itaalia, minu koduriigi kohtusüsteemiga kus koostöö osutus äh, äärmiselt oluliseks äh, võitluses kuritegevusega, eriti organiseeritud kuritegevusega. ja ma olen veendunud, et Euroopa prokuratuuril saab olema väga otsustav roll võitluses ka piiriülese organiseeritud kuritegevusega. paraku on see meie territooriumis järjest, territooriumidel järjest rohkem levinud ja järjest rohkem Äh, korruptsiooni, pettuse, rahapesu, kuriteod kahjustavad äh, Euroopa Liidu finantshuve paraku. nii et seepärast ma olen kindel, et Euroopa prokuratuur saab etendama siin väga olulist rolli. Te rõhutasite õigusega, et me, et on vaja ressursse, konkreetseid ressursse, äh, inimressursse, materiaalseid ressursse, aga minu küsimus arvestades ebaseaduslikku tegevust, me saame kätte ainult ühe protsendi, tegelikult saame tagasi ähm, kriminaalsetest tuludest. kui meil on nüüd õigusinstrumendid täna, kas need õigusinstrumendid on piisavad selleks, et hakata võitlema tegelikult Euroopa tasandil organiseeritud kuritegevusega ning pean silmas direktiivi Äh, mille võtsime vastu eelmisel ametiajal. kas just selline õiguslik vahend on piisav või peaks meil olema veelgi, veel enam äh, õiguslikke vahendeid? Thank you. aitäh, proua Strugarov, palun. suur tänu. aitäh proua prokurörile sissejuhatava sõnavõtu eest. minul on kaks küsimust. üks on suunatud teile äh, ja ma tahaksin täiendavat teavet, kas teil on rohkem statistikat, milline on praegu olukord kogu juhtumite haldussüsteemis, mida on täpselt puudu, millised konkreetsed arvud on, äh, milliseid osakondi tahate tugevdada, kus teil on vaja rohkem personali, kuhu on vaja rohkem finantsressurssi, mida rohkem infot, seda parem, sellepärast et sellest äh, infost lähtuvalt saame paremini aru, mida vajab Euroopa prokuratuur. ja teine küsimus on suunatud komisjonile, äh, teie komisjoni esindaja ei ole küll poodiumil, aga kuskil siin saalis on. tahaksin teada, mis on selle olukorra lahendamise tähtaega mille, mis ajaks tuleb äh, EPPO eelarve küsimus lahendada, sellepärast et ma arvan, et siin ei ole tegemist olukorraga, kus on vaja täiendavaid poliitilisi arutelusid, kõik arutelud on juba peetud, olukord on keeruline, aga me ei saa oma, olla oma ülesannete kõrgusel ja institutsioon ei toimi, äh, kui me lihtsalt mängime arvude, potentsiaalsete arvude ja nii edasi küsimustega. Äh, on vaja konkreetset eelarvet, on vaja, et see institutsioon toimiks ja ma tahaksin teada, millal me saame teada täpselt, äh, kui palju on vaja EPPO jaoks äh, eelarves eraldada. ma tahaksin konkreetset nädalate arvu näiteks, millal on see olukord lahendatud ning millal hakkame rääkima komisjoniga ja liikmesriikidega ning meie institutsioonidega sellest äh, eelarvest konkreetselt, et see eelarve saaks lõpuks ometi paika. aitäh! ja järgmisena proua von Grammon Taubadel. suur tänu! Euroopa institutsioonide usutavus sõltub muuhulgas ka sellest, kuivõrd hästi funktsioneerib EPPO me teame, et äh, algusest peale paljud liikmesriigid on olnud vastu sellele, et teid hästi personaliga varustataks ja meie oleme teiega alati olnud ja nüüd on äh, hea, aga nüüd üritatakse kuidagi äh, kaudsete teedega ikkagi tagada, et te hästi ei saaks funktsioneerida. näiteks see osalise tööajaga mm, delegaat, prokuröride lähetamine, me teame, et see absoluutselt ei funktsioneeriks. Te peate ikkagi sajaprotsendiliselt olema varustatud personaliga ja mitte Olafi ja teiste institutsioonide arvelt. Need juba kaeblevad meile, et Brexiti tõttu ja eelseisva finantskuritegude kasvu tõttu ja käibemaksupettuste tõttu, mille hulk üha kasvab, on vaja hoopis rohkem lähetatud personali abiks. ja see viiskümmend päeva ütle, viiskümmend töökohta EPO-le ütlevad nad, et see on maksimaalne, mida nad suudavad tagada, nii need ei, asjad ei lähe. ja kindlasti, kui teid tugevdatakse personaliga, siis mitte praeguste institutsioonide, asutuste arvelt jah, kolmkümmend, viiskümmend miljardit. Brexit eh, toob kaasa selle, et käibemaksupettuste hulk hakkab kasvama. mis te arvate, kui suureks see arv siis paisub? ja me oleme tihti rääkinud siin ka sellest, et väärkasutatakse eh, põllumajandustoetusi, struktuurifondi rahasid ja kohe tõusetub küsimus, et kui mõned äh, riigid äh, näiteks äh, keelduvad meile rohkem delegaatprokuröri saatmast, kas siis äkki just ei ole see seotud nende finantshuvidega struktuuri ja põllumajandustoetuste vallas? mis nüüd on meie hoovad nüüd siin, kuidas meie saame mõjutada toetada liikmesriike siin. ja kas see kõik ju eh, on võimalik teostada eelarve kaudu, et me nendele liikmesriikidele, kes vastu on, eh, hoiame tagasi eelarverahasid. meil on vaja selliseid lahendusi, mis tõesti toimivad ja on vaja korralikult varustada mm, teie EPPO ja te ütlesite õigesti, et ei tea, kui palju juhtumeid teil saab olema käsitleda aga tähtis on, et te tõesti oleksite olukorras kõik need juhtumid, mis teie lauale tulevad, ka menetleda. For ID. ID fraktsioon. ei ole kohal. kuue. ja Dragoviši palun vastake siis esimestele küsimustele, koordinaatorite küsimustele kõigepealt. kõigepealt suur tänu teile selle tugeva toetuse eest Euroopa prokuratuuri asutamisega seoses, suur tänu teile ka julgustavate sõnade eest. püüan kõikidele küsimustele vastata, aga lühidalt. kui ma õigesti aru sain, siis esimene küsimus puudutas meie koostööd Eurojustiga võin teile teada anda, et juba oleme ühendust võtnud Eurojusti presidendiga, oleme juba paar korda kohtunud ning äh, alustame läbirääkimisi meie töökorralduse üksikasjade üle õige pea, tehnilisel tasandil kõigepealt meie koostöö tehniline korraldus peab saama Euroopa Komisjoni kolleegiumi heakskiidu ja nagu te teate, vabandust, e, Euroopa prokuratuuri kolleegiumi heakskiidu ja seda praegu ei ole, siis kui Euroopa prokuratuuri ta ametisse nimetatakse, siis e, moodustame kolleegiumi ja kiidame heaks oma koostöökorralduse iseäranis Eurojustiga, sellepärast et Eurojust Eurojustil on väga laialdased kogemused rahvusvahelise koostöö vallas, aga peame tegema koostööd ka Europoli, Olafi ja kõikide teiste Euroopa Liidu institutsioonide, ametite ning organitega. aga kõik üksikasjad jäävad kolleegiumi otsustada, neid ei saa mina kehtestada mis puudutab seda, kuidas me äh, põllumajandusfondide vallas uurimisi läbi viime, viime uurimisi läbi nii nagu ikka, ja siis, kui Euroopa prokuratuur asutatakse ja, ja alustab oma tööd, täieulatuslikult saame uurimistega pihta hakata. mis puudutab osaajaga töötavaid prokuröre, siis äh, mina ei ole kogu oma karjääri jooksul näinud osaajaga töötava või veerandajaga töötavaid prokuröre. minu vastus teile oleks, et kui meil on täisajaga töötavad delegaatprokurörid, siis me saame tagada nende sõltumatuse, tõhususe ning äh, vastutuse. me võime oma prioriteedid selgelt paika panna, teha tööd tõhusalt ning ma loodan, et läbirääkimiste protsessi lõpuks, läbirääkimisi on algatatud juba kõikide liikmesriikidega, aga loodan, et selle protsessi lõpuks on kõik liikmesriigid pärinud sellega, et meil on vaja täisajaga töötavaid Euroopa prokuröre. selle küsimuse lahendamine on tõesti tähtis. mis puudutab ähm, juhtumite arvu äh, ja prognoose selles valdkonnas, siis minu esialgseid prognees, prognoose tehes lähtusin objektiivsetest kriteeriumitest, lähtusin nendest vastustest, mille liikmesriigid saatsid küsimustele nende juhtumite kohta, mida liikmesriigid on algatanud viimase nelja aasta jooksul, küsisin ainult nende kohta, asjade kohta, mis tegelikult langeksid Euroopa Prokuratuuri kohtu alluvusse. lähtuvalt saadud andmetest koostasin prognoosid, et alguses äh, esitatakse Euroopa prokuratuurile umbes kolm tuhat pöördumist ja igal aastal uued juhtumid, mis liituvad, on umbes kaks tuhat. nii et esimesel päeval saame kolm tuhat pöördumised kolme tuhande juhtumise kohta ja esimese aasta jooksul lisandub veel umbes kaks tuhat juhtumit, on minu esialgne prognoos. ma ei läinud nende prognooside koostamisega päris lõpuni, sellepärast et mõned liikmesriigid ei esitanud oma statistikat, sellepärast et nad tahavad kontrollida oma juhtumite arve ning hinnata, kas kohtuasjad kuuluksid meie kohtualluvusse või mitte. siis mis puudutab seda, mis juhtuks personali ning äh, eelarveprobleemide lahendamata jätmise korral. ma arvan, et me ei saa oma tegevusega lihtsalt pihta hakata, kui äh, personali ja eelarve küsimused ei leia lahendust. see on kaigasteks kodaraks meie tegevuses kui me alustame oma tööd sel aastal kahekümne üheksa personaliliikmega ja kahekümne kahe Euroopa delegaatprokuröri, Euroopa prokuröriga ja, ja siis kahekümne ja osaajaga prokuröridega, delegaatprokuröridega. meie ametis Luksemburgis on kakskümmend viis inimest juba inimressursside infotehnoloogia osakonda eraldatud. meil on seda vaja juhtumite haldamiseks eelarvega seoses, meil on vaja. aga meil on ainult neli personaliliiget, kes tegelevad äh, nii-öelda põhitegevusega, väga raske on analüüsida, registreerida kolme tuhandet juhtumit, kui on ainult neli sellega tegelevat personaliliiget siis küsimused, mis puudutavad äh, terroristlikku te,, terroristlike kuritegude kaasamist meie kohtualluvusse, siis praegu on liiga vara sellest küsimusest rääkimiseks, nagu ütlesin detsembrikuus libekomisjonis, vaatame, kuidas Euroopa prokuratuur jalad alla saab, kuidas töö läheb ja seda otsust mina ei äh, langeta, et kas see peaks kuuluma ka meie tegevusvaldkonda, see siiski kuulub õigusloojate pädevusse, mitte Euroopa prokuratuuri pädevusse. kontrollikomisjoni küsimused, kuidas me tagame oma neutraalsuse, kuidas me tõestame oma neutraalsust uurimisi teostades liikmesriikides, ma ütleksin, et Euroopa prokuratuuri sõltumatus ning Euroopa prokuratuuri prokuröride sõltumatus tugineb meie määrusele. Euroopa prokuratuur on sõltumatu, see on väga tähtis. ja teine tõend, kui nii võib öelda, tuleneb samuti meie alusmäärusest ja Euroopa prokuratuuri ülesehitusest, noh, meil on äh, alalised kojad, mis koosnevad äh, erinevatest liikmesriikidest pärit äh, Euroopa prokuröridest. juba meie organisa-, institutsiooniline ülesehitus aitab tagada kõikide uurimisprotsesside sõltumatuse, sellepärast et uurimise viivad läbi Euroopa delegeeritud prokurörid oma liikmesriikides ning järelevalvet selle üle teostavad meie alalised kojad. meil on kolm erinevat prokuröri kolmest erinevast liikmesriigist igas alalises kojas. lõpetuseks ma arvan, et me tagame uurimise sõltumatuse ning neutraalsuse ka seeläbi, et äh, meie prokuröride kolleegium kehtestab objektiivsed äh, kriteeriumid selle kohta, kuidas juhtumeid jagatakse ning hinnatakse. kas meil on piisavalt vahendeid selleks, et äh, asjakohaste kuritegude vastu võidelda? ma arvan, et ma, praegu me peame kandma hoolt selle eest, et need töövahendid, mis praegu on juba meie käsutuses, et neid tõesti ka kasutatakse. praegu on liiga vara öelda, et meil on vaja uusi vahendeid. ja nii või teisiti see ei kuulu minu pädevusse, mina ei saa otsustada selle üle, kas üks või teine direktiiv või muu õigusakt vajab muutmist või mitte siis veel küsimus, et kus, kuhu oleks vaja rohkem vahendeid, kuhu oleks vaja rohkem ressursse. nagu ma ütlesin, ma viin siin lõpule esialgse hindamisprotsessi, see oli väga keeruline, sellepärast et praegusel hetkel kolleegium ei ole veel paigas ja eelarvemenetluse ajakavast tingituna pidime me siiski oma ettepaneku teele saatma saatsin selle prognoosi volinikele ja Euroopa Komisjonile, praegu peab Euroopa Komisjon siis tegema eelarve ettepaneku pärast seda. Euroopa Parlament ning nõukogu peavad otsustama. mis puudutab käibemaksupettuste kaudu tekitatud kahju, siis üks äh, Kiili uurimus uuriti impordi ja ekspordi vahelist vahet kahepoolsetes kaubandussuhetes Euroopa Liidus ning uuriti, kui äh, suurt osa sellest vahest saab selgitada käibemaksupettustega. Nende hinnang on umbes kolmkümmend kuni kuuskümmend miljardit eurot. ma ei tea, kuidas Brexit tulevikus mõjutab neid äh, summasid, aga võin öelda, et siin ei ole tegelikult selliseid äh, eriti esile toodud äh, võimalikke problemaatilisi riike, kõikides liikmesriikides on selle probleemi tõenäosus võrdne. ma arvan, et ma nüüd vastasin kõikidele küsimustele, kui on vaja veel täiendavaid vastuseid, palun esitage küsimusi, suur tänu. Läheme siis edasi. teine küsimuste voor sõnasoovijaid on palju. nii et paluksin kolleegidel piirduda üheminutise sõnavõtuga, kui vähegi võimalik. ja siis anname sõna Euroopa Komisjoni esindajatele. proua Jontšova, kõigepealt suur tänu kogu selle teabe eest, mida te meile edastasite. ja aitäh teile otsusekindla töö eest, te püüdlete raskest eelarveolukorrast hoolimata konkreetsete tulemuste poole. Euroopa prokuratuuri edukus sõltub suures osas koostööst liikmesriikide ametivõimudega. kuidas te tagate seda, et Euroopa dele-, delegaatprokurörid oleksid tõesti sõltumatult? ja kuidas te viite läbi sõltumatuid uurimusi liikmesriigi ametitega ja mis puudutab koostööd Europoliga, siis äh, kuidas peaks Europol toetama teie uurimisi tulevikus? aitäh! suur tänu, härra Kulakušitš. suur tänu, esimees. proua Kövesi kui nüüd jätta kõrvale käibemaksupettused, siis äh, näitavad mõned uuringud, et me kaotame kümneid miljardeid eurosid ja on ka neid uuringuid, mis näitavad, et kümned miljardid kuluvad avalike hangete kaovad avalike hangete kaudu, äh, kümned miljardid kaovad korruptsioonijuhtumite kaudu, need on kümned miljardid, mis lähevad kaduma Euroopa Liidu ning äh, liikmesriikide eelarvetele, eelarvetest. Äh, meil on suurepärane võimalus Euroopa prokuratuuri kaudu seda ära hoida, teil on väga suuri kogemusi võitluses korruptsiooni ning rahapesu vastu omaenda koduriigis, me peame need rahalised vahendid tagama meie eelarvetesse ja väheste investeeringute kaudu võime saada tagasi miljardeid Euroopa eelarvetesse, seda tuleb igal juhul toetada. suur tänu, proua Keller. suur tänu suur tänu, Euroopa Liidu peaprokurör, nii nagu ka meie kolleegid, tahaksin ka mina avaldada teile toetust teie töös. Teie töö on hädavajalik. me, meie eurooplased ootavad seda, nende jaoks on võitlus pettuse vastu ja igasuguse korruptsiooni vastu kõige tähtsam kõikide prioriteetide seas. ma austan teie tööd, imetlen teie tööd ja saavutusi ma tahaksin tänada ka proua Hoola, Hoolmeierit, kes vastub, vastutab eelarve küsimuste eest, tema on näidanud üles eh, suurt tahet anda teile nii palju kui eh, võimalik neid vahendeid, mis eh, siin on oma eelarvemõõde väga oluline me toetame teie lähenemisviisi, proua Holmaier samuti. aga mul on ka kaks küsimust. mis puudutab koostööd liikmesriikidega, kas teil on mõningaid soove, erilisi ootusi seoses teie töökorraldusega ja teiseks juhtimistasand ja teie nii-öelda esimene tööetapp, kus te panete paika erinevaid mehhanisme, kas äh, praegu toimub mingisugune dialoog Euroopa Komisjoniga, liikmesriikidega, et te saaksite oma, äh, ennast selles kogu selles struktuuris paika, kuid jääksite siiski sõltumatuks? aitäh. proua Ski Thank you, prosecutor, thank you very much for being here with us. suur tänu, lugupeetud peaprokurör, suur tänu, olete siin. suur tänu teie tehtud hea töö eest teie varasemas tööelus ning ka pärast seda, kui Euroopa prokuratuur ametlikult loodi. korruptsiooni ja pettuste vastane võitlus peaks olema meie ühine prioriteet ja meie siin kojas peame andma endast parima, et teil oleksid olemas kõik vajalikud vahendid selleks, et oma tööd teha nagu kord ja kohus. mul on teile kaks küsimust. kas teie arvates on võimalik, et need arvud, mida te varem mainisite, oleksid avalikud ja mis riigid ei soovi aidata kaasa prokuratuuri tööle, millised riigid saadavad teile liiga palju juhtumeid ja millised riigid hoiavad tagasi, hoiduvad tagasi ja kas te kujutate ette, et Euroopa prokuratuur oleks seotud ka õigusriigi põhimõtte tingimuslikkuse mehhanismiga, millest räägitakse järgmise eelarveraamistikuga seoses ja kas kujutate ette, et äh, seda võiks laiendada, äh, nende liikide äh, arvu võiks laiendada Euroopa prokuratuuri äh, tegevusvaldkonda võiks laiendada, minu, me kogusime väga palju allkirju Ungaris, et ka meie riik liituks Euroopa prokuratuuri tööga, hoolimata sellest, et meie valitsus seda ei toeta. suur tänu ja härra Šinetška. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu, proua Köveši, et tulite täna meie komisjoni sekundeerin kõikidele kolleegidele ning kiidan samuti teie otsusekindlust, teie saavutusi ning ähm, teie püüdlusi Euroopa prokuratuuri tõhusaks ning sõltumatuks muuta. kordan eelkõnelejate küsimusi üle teataval määral, äh, esitades küsimuse nendele liikmesriikide kohta, mis praegu ei kuulu Euroopa prokuratuuri äh, kohtu alluvusse, kuidas kavatsete teha koostööd äh, nende valitsustega, me teame, et nii paradoksaalne, kui see ka pole, ka ei oleks, on just nimelt nendes riikides kõige tõsisemaid probleeme Euroopa Liidu vahendite kuritarvitamise ning õigusriigi põhimõttega. minu meelest tundub üsna mõistlik, kui me räägime tingimuslikkusest Euroopa rahastamismenetluses, siis üheks tingimuseks võiks olla minu arvates iseenesestmõistetavalt koostöö Euroopa prokuratuuriga. härra Tšudarov, palun suur tänu, lugupeetud esimees. ma tervitan proua Kövešit meie komisjonis, aga mina tahaksin, et meil oleks täielik nulltolerants korruptsiooni suhtes, soovin, et see nähtus kaoks maamuna pealt ning ma tahan, et meil oleks Euroopa tõhus prokuratuur. mina ise olen teinud ka Euroopa, Rumeenia parlamendis muudatusettepanekuid selle kohta, et korruptsioonivastane võitlus ja, ja prokuratuur saaks rohkem vahendeid juurde aga mul on ka küsimus, et piiriülene äh, inimeste ebaseaduslik toimetamine, kas kavatsete ka sellega tegeleda ja et töö oleks tõhus, võib-olla oleks vaja mõningates piirkondades rohkem prokuröre. Äh, kas te sellele olete mõelnud ja kolmandaks, millist mehhanismi kavatsete selleks, äh, et saada tagasi äh, summad väga tõsiste juhtumite puhul ja mida nende vahenditega edasi teha, mina arvan, et need vahendid tuleks suunata äh, kas tervishoiu, põllumajanduse või muude hü-, hüvede edendamiseks, mitte lihtsalt äh, kõrvale heita. suur tänu, ütleb kolleeg Rane ja rengeteg erüüt. ma tänan teid, proua peaprokurör. tänan teid eh, ka selle energilisuse eest, see annab meile väga suurt lootust. meie, kes me oleme nendest riikidest, kus on väga suur korruptsioon. Euroopa Liidu toetusrahade väärkasutamine on seotud ka õigusriigi temaatikaga. ja nagu proua Tšehh juba ütles, korruptsioon Ungaris on tsentraliseeritud nähtus. kõige rikkamad ungarlased on äh, tegelikult äh, Euroopa juhtide äh, sõbrad ja korruptsioon Ungaris on suureks probleemiks, kuidas nüüd talitada, kui tõesti see korruptsioon tuleb keskusest, kui riik ei taha mitte aidata EPO-t, vaid blokeerida selle tegevust. suur tänu, härra Panaro. Äh, just peadirekt-, direktoraadist Euroopa Komisjonist. suur tänu, ma võin äh, tegelikult äh, korraldada üle, korrata üle seda, mida ütles äh, volinik Reinders libe arvamuste vahetuse käigus. meie toetame seda, et Euroopa prokuratuur saaks oma jalad alla ja tööhoo sisse sel aastal. jah ausalt öeldes komisjonilt nii vähe kuulda, see on lausa provokatiivne, seda on liiga vähe. mina ikkagi ootan, et komisjon midagi rohkem teeks, kui sellise avalduse lihtsalt te teeks. ja mm, teil ütles, et on vaja analüüsida, ei. selliseid äh, avaldusi me teilt ei taha, me tahame, et te äh, nüüd ütlete meile, et te tõesti toetate seda, et täiskohaga saaksid EPPO töötajad töötada ja kui mitu kohta teie arvates peaks EPPO-l olema, et ta saaks oma ülesandeid täita? me tahame selgelt Euroopa Komisjoni seisukohta siin. In... jah, ma mõistan, aga mina ei ole konkreetselt selle teema eest vastutav. nagu peaprokurör ütles, käivad arutelud poliitilisel tasandil ja paraku hetkel mina ise ei saa rohkem midagi öelda selle kohta. Призовавам представителите на Европейската комисия, ако в момента не могат да отговорят в най-кратки срокове. Paluksin Euroopa Komisjonil esitada meile selles küsimuses äh, võimalikult kiiresti kirjalik vastus, kui te ei saa meie küsimustele praegusel hetkel vastata. proua Keveši, teil on sõna. So thank you for your questions. suur tänu küsimuste eest. nagu ma ütlesin, Rahvapartei sõltumatuse ning äh, meie prokuröride sõltumatuse kohta Euroopa prokuröride ja Euroopa delegaatprokuröride suhetes teiste institutsioonidega, rahvusvaheliste või riiklike organisatsioonidega on määrusest lähtuvalt sõltumatud ja samuti delegaatide sõltumatuse tagavad meie alalised kojad. alalises kojas, nagu ma juba varem ütlesin, on kolm erinevat prokuröri kolmest erinevast liikmesriigist koos meie prokuröride kolleegiumiga olen ma veendunud, õnnestub meil langetada tähtis otsus selle kohta, millised on objektiivsed kriteeriumid, millest lähtudes juhtumeid jaotatakse ning ümber jaotatakse. mis puudutab suhteid Euroopa, Europoliga, siis äh, oleme juba pihta hakanud äh, esimeste aruteludega ning äh, märtsi alguses lähen loodetavasti Haagi, kohtun Europoli presidendiga, Eurojusti presidendiga üheskoos äh, väikese meeskonnaga, kes minu käsutuses praegu on. alustame läbirääkimisi tehnilisel tasandil. aga nagu ma ütlesin, lõplikud otsuse üks, koostöö üksikasjade üle langetab meie kolleegium, mina tahaksin, et mul oleks nende institutsioonidega väga tihe koostöö, aga lõppkokkuvõttes võib äh, kolleegium otsustada nii, nagu kolleegium soovib. mis puudutab äh, liikmesriikidega tehtavat koostööd, siis alustasin äh, liikmesriikidega konsulteerimist jaanuaris ja pean siin silmas neid liikmesriike, kes osalevad Euroopa prokuratuuri töös Neid liikmesriike on kakskümmend kaks, ma ei ole selle tööga veel päris ühele poole jõudnud, pole veel kõikides liikmesriikides käinud. püüdsin käia äh, igal nädalal kahes-kolmes liikmesriigis. mul on kolm peamist ootust pärast seda konsulteerimiste vooru, kõigepealt äh, näha, ma tahtsin näha, äh, kuidas PIF direktiivi ellu rakendatakse, mida on liikmesriigid teinud selleks, et ähm, Euroopa prokuratuuri määrust ähm, ette valmistada ning valmistada ette äh, Euroopa prokuratuuri tööks liikmesriigi tasandil ning minu viimased äh, ootused olid seotud Euroopa delegeeritud prokuröride arvuga lähtuvalt ähm, meie äh, alusdokumentidest peaksin ma paika panema delegaatprokuröride arvu liikmesriikides ja ma olen ma loodan, et liikmesriigid on nõus, et selleks, et tagada Euroopa delegeeritud prokuröride sõltumatus, on vajalik saata delegaatprokurörid Euroopa prokuratuuri teenistusse täisajaga ja samad standardid peavad kehtima kõikides liikmesriikides, mingisuguseid erisusi selles küsimuses, mis puudutab Euroopa prokuratuuri tööd, ei tohi olla, sealhulgas siis ka äh, delegeeritud prokuröride arv ning statuut. mis puudutab äh, minu esialgset hinnangut eelarve ja personaliga seoses, praegusel hetkel meil ei ole veel kolleegium paigas, siis olen konsulteerinud meie ekspertrühmaga ja rääkisime oma hinnangutest äh, ekspertide töörühmaga, ekspertide töörühma kuuluvad liikmesriikide eksperdid ja kõikidest liikmesriikidest, kes osalevad Euroopa prokuratuuri koostöös. Hmm. ma ei oska midagi praegusel hetkel öelda Euroopa prokuratuuri suhtes vastumeelselt suhtuvatest liikmesriikidest ja ma ei saa ka rääkida äh, konkreetsetest arvudest äh, juhtumitega seoses liikmesriigiti või delegaatprokuröride äh, arvust või sellest, kes soovib täiskohaga delegaatprokuröre ja kes mitte, sellepärast et praegu arutelud alles käivad ja see poleks õiglane. ma arvan, et me peaksime liikmesriikidega konsulteerimisega ühele poole jõudma, et meil oleks kõigepealt selge pilt kõigest ja ma ei saa ka praegusel hetkel kommenteerida äh, juhtumite arvu erinevuste küsimust praegusel ajahetkel. sain just statistikat, aga püüan äh, mõista siis nende erinevuste vahelisi põhjuseid kõigepealt äh, ja seda ma saan teha alles siis, kui Euroopa prokuratuur on oma tegevusega juba pihta hakanud mis puudutab äh, Rahvapartei rolli seoses äh, uue õigusriigi mehhanismiga, siis ma arvan, et äh, meie Euroopa Prokuratuuri pädevus on väga selge ja tuleb välja meie määrusest. meie ülesandeks on uurida kriminaalasju, mis kuuluvad meie pädevusse ning see küsimus ei kuulu minu pädevusse mis puudutab suhteid mitteosalevate liikmesriikidega, nagu ma juba ütlesin, ma alustasin konsulteerimist nende liikmesriikidega, kes osalevad Euroopa prokuratuuri koostöös. pärast seda, kui me selle konsulteerimisega ühele poole oleme jõudnud, tahaksin ma ka alustada ka konstruktiivset dialoogi mitteosalevate liikmesriikidega meil peavad olema nendega kontaktid, otsesed kontaktid ja me tahaksime leida mingisuguse mooduse nendega koostööd teha. nii nagu ka kolmandate riikidega. mis puudutab äh, uurimisi mitteosalevates liikmesriikides, siis ma arvan, et me saame kasutada ära praeguseid õigus, õiguslikke vahendeid äh, selleks, et seda koostööd siiski teha siis Rumeenia parlamendi küsimus rumeenia keeles, vastaksin samuti rumeenia keeles mis puudutab ähm, inimeste ebaseaduslikku üle piiri toimetamist, äh, siis äh, see ei kuulu Euroopa prokuratuuri pädevusse, praegusel hetkel on liiga vara rääkida sellistest võimalustest meie pädevusi laiendada. ma arvan, et selle otsuse äh, langetavad õigusloojad, äh, siis kui aeg on selleks äh, küps. mis puudutab äh, prokuröride arvu liikmesriikidest, nii nagu ma juba ütlesin, pärast esialgseid konsultatsioone liikmesriikidega paneme paika delegaatprokuröride arvu igas liikmesriigis ning püüame võtta arvesse objektiivseid kriteeriume, mitte ainult statistikat ning juhtumite arvu. püüame arvesse võtta ka äh, õigussüsteemi omapärasid ning teisi omadusi, mis on olulised selle määramiseks. mis puudutab kriminaaltulusid, siis me tahaksime olla eeskujuks kõigile ja ähm, ma tahaksin, et meil oleks kiire teabevahetus prokuröride ning liikmesriigi vahel ning ähm, sellega loodetavasti siis suudame kriminaalorganisatsiooni see tulusid äh, konfiskeerida selle võrra suuremal määral. suur tänu, proua Keveši, kõikide nende andmete eest ja kogu selle info eest, mida te meile esitasite. proua Tšehh soovis sõna, palun suur tänu, äh, tahtsin kommenteerida komisjoni kommentaari, ma arvan, et väga tore oleks, äh, kui järgmine kord Euroopa Komisjon saataks siia inimesed, kes tõesti vastutavad selle teemavaldkonna eest, millest me räägime, see aitaks Euroopa Parlamendi tööle vägagi kaasa, aitäh. jah, ma tuletan seda siis veel kord meelde hiljem jah, tänan teid, proua Köövesi, me näeme, kuivõrd pühendunud äh, te olete sellele tööle äh, keerulistes olukordades äh, olete väga tubli olnud ja me tahaksime teada ka, et kus me saame teid veel täiendavalt abistada, mitte niivõrd kontrolli osas, vaid vaadata, tahaksime teada, kus on need lüngad teil ja kus on probleemid ja kus me meie eh, toetust eh, vajate, ma ei, küll ei nõua teilt mingit kataloogi, aga võib-olla oleks hea, kui me saaksime eh, sellise materjali teilt, kus siis kolleegidega mõtleme, kuidas oma toetust siin kahe komisjoni, juhtiva komisjoni kaudu meie kojas teile anda. ma austan teid väga kõvasti ja ma usun, et me saavutame oma eesmärgid teiega, nagu need on seotud. me oleme ikkagi ajaraamides veel. minagi tahan edu, edu teile soovida teie läbirääkimistes härra Haaniga, kes on ülioluline isik ja saaks anda rohelise tule eh, suurematele eelarvesummadele EPO jaoks ja tähtis on nüüd tõesti kiiresti, et ta ka rahaliselt toetaks EPO-t, nii nagu ta varem on lubanud. ja lõpetuseks. E, jah, volinik Haanil ei ole veel olnud võimalik reageerida, sest kõigepealt proua Köövesi ettepanek arvet arvude kohta pidi kõigepealt tulema, nüüd on see esitatud talle. ja nüüd loodame, et see lubadus, mille juba andis härra Oettinger eelarvelise läbirääkimiste ajal meile, et seda härra Haan nüüd järgib ja ma usun, et ka volinik Haanil õnnestub veenda kogu komisjoni selles. nii et soovin nüüd teile edu, proua Kööves ja annan need küsimused teile veel kaasa meie poolt ka, mitte kohe ei pea te neile vastama ja kui te vajate meie toetust, siis andke lihtsalt teada. ja me tahaksime ka teada, kuivõrd aktiivselt liikmesriigid teiega koostööd teevad, kuivõrd valmis ollakse liikmesriikides koostööd tegema. me teame eelarve kontrolli komisjonist hästi, et tihtipeale eh, on Olav andnud soovitusi võib-olla tõesti on põhjuseid, miks ei ole mõni menetlus mõnes liikmesriigis edukas olnud. Äh, aga Äh, ikkagi selliseid asju ei tohiks juhtuda. me tahaksime ka nüüd kuulda juba varsti teie kogemustest, et kui te leiate, et tõesti kuskil peab ilmtingimata liikmesriigis menetlus toimuma ja liikmesriik ei reageeri, siis andke meile sellest teada, nii et palun, ma loodan tõesti, et liikmesriigid teevad teiega aktiivset ja konstruktiivset koostööd. ja et see koostöö ka tõesti toob tulemuseks see, et meil saab olema tulevikus vähem piiriülest Euroopa Liidu finantshuvide rikkumist. proua Intvelt, suur tänu. ma arvan, et me kõik oleme väga mures, kuulanud ära, mis täna siin kõlas, see on üks arutelu, mis meil ikka jälle toimub ja ma teen ettepaneku, et võib-olla juhat-, juhatused ja koordinaatorid mõlemast komisjonist istuksid kokku ja mõtleksid, et millised instrumendid meie käsutuses on. jah, me võime viisakalt paluda komisjoni ja nõukogu, aga tõenäoliselt nad ei reageeri. nii et palun vaadake mõlemate komisjonide koordinaatoritega, milliseid hoobasid annab veel kasutada. suur tänu tänase ulatusliku mõttevahetuse eest, proua Kövesi. jah, te näete, et te saate meie toetusele äh, igati loota ja ükskõik, mis probleemid teil siis teie töös tulevikus tõusetuvad, saate meie toetuse peale kindlad olla. nii et suur tänu veel selle põhjaliku info eest, mida te meile andsite. me oleme selle teema arutelu nüüd lõpetanud. Bien, nos falta un punto para terminar la sesión de hoy. Vamos a pasar al sexto punto. meil on ainult üks küsimus jäänud veel päevakorras käsitleda ja see on kuues. lugupeetud kolleegid, võtke kohad jälle sisse. Bien El siguiente punto del orden del día. niisiis, järgmine päevakorrapunkt on aruanne institutsioonide vaheliste läbirääkimise kohta aluseks sisejulgeolekufondi loomise õigusloomeline ettepanek. ja see seondub järgmise MFF-iga. ja proua Hoolmaier on meie raportööriks, palun. suur tänu proua juhataja, eh, kallid kolleegid. ausalt öeldes, kui ma vaatan nüüd eh, neid kolleege, kes siin kohal on ja koordinaatorid on need enamasti, kas meil üldse on vaja siin mingit aruannet anda? meid ei ole siin palju, aga see ei tähenda, et meil ei oleks edasiliikumist olnud eh, nõukogus käis selline väide ringi, et meie saadikud ei taha äh, vastutulelikud olla ja läbirääkimisi pidada. ei, äh, nõukogu ei Soome eesistumise ajal ega nüüd Horvaatia eesistumise ajal ei oma endiselt läbirääkimiseks mandaati. me üritasime pidada tehnilist kolmepoolset äh, koosolekut, et Äh, mingisugused iseenesestmõistetavused äh, lihtsalt läbi rääkida, lihtsalt vahetasime infot, tegelesime niisuguse põhimõttelise äh, teemadega, aga mis puudutab läbirääkimisi, siis ei ole neil seal läbirääkimiseks mandaati. ja kõige tipuks parlament ja nõukogu on kohal olnud ja siis komisjon üritas nagu vahendada meievahelist suhteid. aga nemad ei saa ju ka kogu läbirääkimisi oma soovide põhjal kujundada, nad võivad muidugi küsimusi tõstatada. jah, ja meie siin ei saa kõige sellega ka kaasa minna ja me palusime, et nõukogu selles osas, mis seondub salastamise kultuuriga, et palun nõukogu, öelge meile, kuidas te tagate, et ikkagi see vajalik koostöö organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses või terrorismi vastases võitluses äh, Mm, leiaksime õiged mõisted, et mitte salateenistuste tegevuskultuur, võib-olla leida siin mingi mõiste, kui see teile ei meeldi, mis oleks sobivam. aga nõukogu ei ole mingeid ettepanekuid siin teinud. et me otsustasime, et ESF-ist tuleb täiendavaid rahasummasid öö, operatiivteemadega tegelemiseks sisejulgeolekuametitele ja öö, komisjon ei taha seda, aga potentsiaalselt nõukogu on päri ja parlament ka, siis ma arvan, et lõppkokkuvõttes komisjon peab ikkagi nõusse jääma. ja mis puudutab äh, nende, neid projekte, mis kolmandate riikidega meil on ja nendega seonduvad rahalised vahendid, siin oli nõukogu väga vastu ja nüüd kriiside ohjamine. komisjon ja nõukogu siin tahaksid eh, minna seda teed, nagu on looduskatastroofidega võitlemise uus instrument, aga ma tahan öelda, et terrorism on hoopis teistsugune nähtus ja terrorirünnakute puhul me peame eh, suutma kiiresti ja täpselt eh, koostööd teha. ja seda oli ju vaja, kui me nägime, mis toimus Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal, Berliinis, me nägime seda vajadust. ja siin mingi kaasfinantseerimise võimalus peaks vähemasti jääma ja veel küberkuritegevuse teema, küberjulgeoleku teema. siin olid meil suured küsimused ja tehniliselt kolmepoolsetel me kuulsime Euroopa Komisjonilt väga palju kaalukaid argumente, aga komisjon ei olnud tahtnud väga lahtiste kaartidega öö, olla, samas nõukogu on jälle siin positiivsemalt meelestatud. nii et küberkuritegevus ja selle vastane võitlus. siin me peaksime ESF vahendeid saama kasutada see ei ole toimunud nii kiiresti ja nii suures ulatuses, kui meie parlamendis vajalikuks pidasime. ja seda kõike nüüd silmas pidades on meil ka horisontaalseid probleeme, mis paraku praegu ei ole võimalik lahendada. komisjon ütles, et nemad saavad tegutseda äh, selle mandaadi alusel, mis Euroopa Parlamendilt on tulnud, siit komisjonilt on tulnud. kui meie parlamendis ütleme, et me tahame, et teatud valdkonnad oleksid kaetud, siis peame ka selle eest hea seisma. ja horisontaalsed aspektid, seal me liikusime ainult väga vähe edasi. neli horisontaalset kolmepoolset on toimunud Soome ajal Äh, raportöörid, sekretariaat on kohal olnud ja aruandekohustus ja läbipaistvuse kohustus, seal meil õnnestus edasi liikuda, aga äh, üldiselt öeldes üsna aeglane ja loid on olnud see edasiliikumine või seda on veel tagasihoidlikult öeldud. nii et äh, kas nüüd on mõttekas tehniliste eh, triloogidega edasi liikuda eh,? see on mul küsimus, sest poliitiliselt me ei ole sugugi, ei saa edasi minna praegu. ja e, piirihaldus ja viisamehhanismide mehhanismiga on olukord parem ma kõigepealt tahan eesistujaga ikkagi seda arutada. ei ole mõtet niimoodi millimeeter viisil edasi liikuda ja siis äh, jah, ma tean, kuidas need kolmepoolsed meil toimuvad, jah, kõigepealt äh, loetakse ette parlamendi seisukoht äh, ja siis ütles Soome, et ahah, me ei teadnud sellest. siis tuleb teine päevakorrapunkt, see kantakse jälle ette ja siis samasugune, ahaa, selline on parlamendi seisukoht. Äh, seda me juba oleme kuulnud, kui Soome oli eesistuja, me ei teadnud aga samas sellest. Äh, ja siis tuleb kolmas punkt, see on juba selline, peab ütlema, juba isegi kaastöötajatele eh, pisut eriskummaline olukord. ma arvan, ma pean ikkagi võtma ühendust eesistujaga ja küsima, et kas teil on üldse ettekujutus, kuidas me edasi saame liikuda, sest praegu me ainult kordame ja kordame ja kordame ennast üle ja kusagilt edasiliikumist ei näe. see on väga frustreeriv aruanne minult teile, aga mul ei jää lihtsalt midagi muud üle, sest minu vastaspool nõukogus ei ole lihtsalt valmis ja komisjon ei taha. ja me oleme tõesti praegu raskes olukorras. ja kolleeg Fajoniga ma räägin asjast veel. ja teie piirihaldusinstrumendi raportööriga ka ja siis vaatame, kas meil õnnestub ikkagi eh, tagada, et nõukogu mingisugusegi mandaadiga välja tuleks. jah, ma vabandan, et see selline aruanne minult oli, aga minust ei sõltu siin midagi, ma siiski loodan, et äkki tehnilisel tasandil meil õnnestub edasi liikuda. jah, eh, te rääkisite meile, mis on toimunud. Te teate asjast hästi, te teate, millest te räägite. jah, asjad ei ole eh, head, aga te andsite meile väga täpse ülevaate toimunust. ja see on oluline teave. nüüd on kolleegidel võimalik oma tähelepanelik, tähelepanekuid meiega jagada selle teema kohta. Eh, variraportööridest, kas kas keegi on sõna palunud? jah, Romeo Franz on seda palunud. ja kui teisi variraportööre ei ole sõnasoovidega, siis härra Kohvot ka. kõigepealt härra Franz, palun. ma tänan, lugupeetud kolleegid jah, õudusega ma kogesin, et pärast eilseid arutelusid tehnilisel tasandil ettepanek politsei rassismivastase koolituse kohta on nüüd välja võetud ja ainult põhjenduspunkti jäänud teksti. pidades silmas seda, et rassism kasvab meie ühiskonnas, on meil lausa kohustus kõikidel tasanditel, poliitilisel ja institutsioonilisel tasandil, kõikjal tegutseda ja võidelda rassismi vastu ja proua Monika silmas pidades Tüüringis eile toimunut ja natsismi ohvrite mälestamist möödunud nädalal. ma kutsun teid üles, sellised meetmed tuleb realiseerida, ei tohi lihtsalt kui vähetähtsaid kõrvale lükata, näiteks Horvaatias politsei vägivald piiridel migrantide vastu neil aitaks seal, kui me rassismivastast koolitust neile annaksime. nii et palun jälle põhiteksti see võimalus sisse panna. suur tänu, härra Kohvot. Øh, suur tänu, esimees ja kõigepealt suur tänu esimees Hoolmeierile selle raporti vallas tehtud töö eest, väga hea töö sest võime selle üle uhked olla. ei ole vähimatki kahtlust, et Euroopa, eurooplaste oht ohutus on ohus, kui me vaatame, milliseid terrorirünnakuid on toime pandud suurlinnades, radikaalsed islamistid on hirmu levitanud nii rannapromenaadidel kui ostutänavatel ja mu kogemused on näidanud mulle, et me ei jõua alati kokkuleppele selles, milles probleem seisneb ja ka parimates lahend-, lahendustes, parimates, ma mõtlen. aga sellegipoolest, kui me saavutame Äh, kokkulepe, siis, äh, siis tuleb äh, seda kokkulepet tervitada. mis puudutab kolmandates riikides vahendite kasutamist, siis olen nõus nõukogu murega ja leian, et paljud ohud tuleb peatada kolmandates riikides, sellepärast et paljud on tulnud just nimelt kolmandatest riikidest. olen põhimõtteliselt selle vastu, et tuleb ma, ma leian, et me peame keskenduma meie sisejulgeolekule ja me ei tohi kasutada äh, Äh, eelarvet ära konkreetsete liikmesriikide äh, vastu äh, ja eelarveperioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend peaksin ma, toetaksin ma raportit ja fondi minu oma koduriigis. oleme küll eranditega ja meie oleme siiski kasutanud fondi vahendeid ka Kopenhaageni äh, lennujaam ja meie riiklik politsei äh, välispiirikontrollide osas ning äh, sujuva taotluste kasutuse, viisataotluste käsitluse tagamiseks ja seetõttu ma toetaksin ka oma delegatsiooni poolt seda lähenemisviisi lähtuvalt sellest, et me peame tegema koostööd omavahel selleks, et tagada sisejulgeolek Euroopa kodanike jaoks, aitäh! samas äh, suur tänu, härra Kohvot. härra Breier, palun. Thank you, chair, there has been a misunderstanding. ma tänan, siin oli väike vale arusaam, mina sõna ei palunud. Pues ha habido un malentendido eh,. Señora Olmeyer, ah bien, perdone siis oli see keegi teine, ma tahtsin kohe sõna anda proua Holmaierile, aga ma olen lühinägelik. härra Eestler oli see. Um, jah. selle fondi loomine on kindlasti Rahvapartei üks prioriteete ja mina olin libe arvamuse raportöör kaks tuhat kakskümmend üks eelarve osas ja sellepärast ma teen kõik, mis minu võimuses, et meie seisukohad kajastuksid korralikult eelseisvas eelarves. me elame maailmas, mis kogu aeg muutub, kus julgeolekuohud päevast päeva kasvavad ja eriti kübervallas ja rahapesu puhul ja üha keerulisemaid meetodeid kasutavad kuritegelikud panded ja julgeolekuteemad on olnud Euroopa kodanike jaoks päevakorras esiplaanil. ja poliitikud peavad nüüd tagama, et äh, rahalised vahendid leiavad kasutamist reeglite kohaselt. nõukogul ongi suur roll siin etendada ja me tahame, et ikkagi äh, edasi liigutaks nüüd ISF-i puhul ka, aga eesistuja nõukogus paraku äh, on kammitsetud ja mm, täiesti vastuvõetamatu on see, kui hakatakse hoopis sisejulgeolekufondi rahasid kärpima, nii et me loodame, et eesistuja saab korraliku mandaadi ISF e alaseid läbirääkimisi pidada, et õigel ajal saaks rahalised vahendid ka kinnitada. senor Almeier. proua Hoolmeier. jah, ma tänan, kallid kolleegid Eh, tehnilistel kolmepoolsetel ei ole veel lõplikke seisukohti, me ei ole veel nii kaugele jõudnud. kõik see, mida me kolmepoolsetel tehnilisel tasandil räägime, eh, on kõigepealt mis me arutame läbi eh, variraportööridega ja mingisuguseid kindlaid seisukohti me ei ole veel avaldanud. aga jah, ma tahaksin lihtsalt äh, Reiega rääkida, et mis suundades minna, aga mingisuguseid otsuseid ei saa mina ega keegi teinegi praegu langetada. paraku jah, mõnedes valdkondades ei ole üldse edasiliikumist olnud ja igasuguseid ettepanekuid on levitatud ja me analüüsime neid põhjalikult. nii et suur tänu äh, toetuse eest, kallid kolleegid. ja aitäh ka äh, kolleegile Ressler ja Taani kolleegile samuti suur tänu. käisin ka äsja seal. tähtis on tagada, et Horvaatia eesistujana saaks kõigepealt täiemahulise mandaadi, sest ei ole mõtet muidu kolmepoolseid läbirääkimisi pidada ja tehnilisi läbirääkimistega ka, jah, me saame ainult rääkida ja üksteisega seal üksteise vastas istuda, aga need ei ole läbirääkimised see tekitab frustratsiooni, ma tõesti loodan, et nad saavad, horvaadid saavad mandaadi, et läbirääkimisi hakata pidama. tänan teid. Tanto y nadie ha refutado su. Ehm, hästi. see oli väga konkreetne ettepanek kõigile arusaadav, keegi vastu ei ole, mis tähendab, et kõige kõrgemal tasemel peab tööd jätkama, et selle teemaga lõpuks tõesti ühele poole saada ja teeme kõik, mis meist sõltub ja seisame hea selle eest, et sekretariaat paneb ka kõik praegu kirja. ja me lähtume siis teie ettepanekutest. aga see oli viimane tänane päevakorrapunkt järgmine kohtumine on üheksateistkümnendal veebruaril kella üheksast poole üheni ja kella kolmest poole seitsmeni siin Brüsselis ja kahekümnendal veebruaril järgmisel päeval jälle üheksast poole üheni ja kella kahest poole kuueni ka Brüsselis. suur tänu ja sellega on meie töö lõppenud.